nüüd roheliste nimel palun Scott Kaitov. suur tänu, härra president, viimase mandaadi ajal me võtsime vastu viisteist resolutsiooni Venezuela kohta ja ma ei ole veendunud, et nende ettepanekute eesmärk tõesti mm, tuli kasuks Venezuela eh, inimestele et ähm, me peame ikkagi arvestama sellega, et Maduro ähm, valitsus jätkab oma tegevusi ja samas me oleme silmad sulgenud näiteks Kesk-Ameerikas ähm, inimõiguste rikkumise eest, see on seotud ka rändesurvega ja ka selle kohta oleme võtta, vastu võtta resolutsiooni. me peame vaatama ka, kuidas riigipööre läbi kukkus ning tegelikult proua Mogherini isegi seda ei maininud oma sõnavõtus Ehm, nüüd ehm, Michel Bachelet peale meie viimast ehm, resolutsiooni on kohapeal käinud ning ka mõistis hukka inimõiguste rikkumise, aga samas, mis puudutab mõlema poole kokkuviimist Barbadosel, siis jah, seda me võime ka äh, toetada. ja kuigi resolutsioon on endiselt problemaatiline, siis sellegipoolest on olemas lootus, et me jõuame ikkagi demokraatlike protsessideni, mida toetavad kõik venezuelalased ja see on see tee, mida peaks ka see koda toetama, aitäh. suur tänu. ja nüüd härra Olivier, idee nimel, palun suur aitäh! Venezuelas on tegemist eh, inimtragöödiaga, me oleme kõik nõus ja me näeme, millised, kui kahjulikud on kollektiivistlikud eh, režiimid. ja me näeme, et siin on tegemist eh, topeltveaga, on truult, me oleme aga truult Ameerika Ühendriikide sabas äh, jooksnud. Äh, mis on kasu Euroopast, kui me tegelikult rahvusvahelisel areenil äh, lehvitame tähtedega lipuga ja see ei ole meie oma. tegemist on brutaalse sisekonfliktiga, mille tulemuseks võib olla kodusõda Itaalia on olnud äh, selgenägelik, aga Euroopa Liit on kaotanud oma ühtsuse ning äh, oma usaldusväärse ka diplomaatilisel tasandil, äh, olgugi et vahendajana oleks meil seda olnud vaja. see kurb olukord peaks olema meile õppetunniks. suur aitäh, palun proua Fotiga poolteist minutit ECR-i nimel. suur tänu, härra president. lugupeetud proua kõrge esindaja, kaks tuhat seitseteist me andsime Sahharovi auhinna Venezuela opositsioonijõudude esindajatele. kahjuks Maduro režiim sellest ajast peale on endiselt vägagi jõuline. ja see on äh, vaatamata sellele, et äh, inimõigusi on rikutud, et äh, demokraatliku opositsiooni õigusi on rikutud ja samuti massiliselt on vahistatud inimesi. me oleme mures ka hüperinflatsiooni pärast, samuti haiguste epideemilise leviku pärast, sellepärast et on tekkinud ravimite puudujääk ja eriti, et eakad ja lapsed kannatavad selle olukorral kõige rohkem. samuti on seal rändekriis ja see mõjutab kogu piirkonda. kuid sellegipoolest lootust on. diplomaatilised jõud ähm, võivad tuua veel asjas, olukorda parandusse ning me ootame huviga seda, mis Barbatusel toimub äh, ja Norra algatust ja toetame ka teie tegevusi selles suunas. suur aitäh teile ja nüüd palun äh, kuue NKL-i nimel. Äh, kolleeg Pineda Marin. suur tänu, härra president. kas te kuulete mind, küsib kõneleja üks Katalaani poliitik äh, ütles, et poliitikas võib ükskõik mida teha, välja arvatud seda, kui ennast naeruväärseks tehakse ja seda te, just me teemegi, kui me võtame juba mitmenda resolutsiooni Venezuela mm, kohta vastu. siis, kui Tajani oli siin äh, president, äh, presidendiks, siis tunnustati Guaidot ähm, riigi presidendina, millel tegelikult on ähm, juba president olemas ja mis, kes on demokraatlikult valitud. see riigipööre ei õnnestunud ning nüüd suurestatakse jällegi olukorda, et üritatakse Madurot toetada, aga see ei õnnestu. rahvusvahelist õigust tuleb austada ja ei tohiks sekkuda ikkagi teise riigi suveräänsustesse, otsustesse. siin ähm, muretsetakse Venezuela rahva pärast, aga samas proua Mogherini, te räägite sanktsioonidest, mis tooksid veelgi rohkem probleeme Venezuela rahvale, te peaksite ikkagi dialoogi edendama ja me peaksime tagama selle, et Venezuela rahvas ise saab üle oma tuleviku üle otsustada. me peaksime ikkagi demokraatlikult tegutsema. suur aitäh, Nikolai Roland, palun üks minut. suur tänu, härra president Costaldo. olukord Venezuelas on eeskujuks selle kohta, kui sotsiaalset ideoloogiat üritatakse läbi suruda. ja selle vastu tuleb võidelda Euroopas. mis mind tõesti väga häiris täna hommikul, oli see, kui ma kuulasin vastakpoolseid parlamendiliikmeid, kes soovisid rohkem regulatsioone, rohkem tsentraliseerimist ja nii edasi ja selle tulemuseks on majanduslik utoopia. ja ökonomistina võin öelda, et need ajad on möödas, et ähm, need on lihtsalt äh, illusioonid ühe kuulsa ökono-, ökonomisti sõnul võib öelda, et see tee on vale. ja me näeme, et Venezuelas on tänu sellisele ideoloogilisele majandusele tekkinud suur puudujääk nii majanduses kui ka ravimite puudus, toidupuudus ning majandus väheneb veelgi kakskümmend viis protsenti ja kui me sekkume, siis jah, me võime võib-olla näidata, millised on meie õilsad väärtused, aga eh, samas me peame arvestama ka Juan Guaido ja tema ehm, toetajatega. suur aitäh, teil on sinise kaardi küsimus, kas nõustute sellega härra Howardilt? palun. Eh, ma äh, sooviksin ähm, õnnitleda härra Rolandi mõningate punktide ähm, esiletamise puhul, aga kuidas me siis jätkame sellega, selle teemaga peale Brexitit? me teeme seda muidugi mitmepoolselt, oma suhetega läheme edasi. suur aitäh, suur aitäh ka selle eest, et niivõrd lühidalt nii küsimuse kui vastusega hakkama saite. Lopez Gil, palun üks minut nüüd härra president, proua Mogherini. Ähm, siin esinen venezuelalasena ja ka äh, hispaanlasena ning ähm, me oleme kuulnud ka Michelle Bachelet, äh, ÜRO inimõiguste ülemvoliniku aruannet äh, inimõiguste rikkumise kohta Venezuelas, me teame, et äh, seal ähm, kiusatakse taga poliitilisi äh, vastaseid, neid vahistatakse, piinatakse ning ähm, me andsime ka Venezuela opositsioonijõududele ka Sahharovi auhinna ja sellega me ka tunnustasime nende võitlust, aga ähm, see probleem tuleb lahendada dialoogi kaudu. inimõiguste alakomisjoni koordinaatorina ma sooviksin selles resolu-, selle resolutsiooniga tagada ähm, läbipaistvad valimised ähm, Venezuelas, mida tunnustaks ka rahvusvaheline üldsus. märtsikuus võtsime vastu viimase resolutsiooni Venezuela kohta. ja seal me rääkisime ka Lima rühmast, nii et oluline on see, et me jõuame demokraatlike arenguteni ja ma paluksin, et kõik demokraatlikud jõud seda resolutsiooni toetaksid, see on äärmiselt oluline, sellepärast et me peame ikkagi tegelema selle süstemaatilise vägivalla ja inimõiguste rikkumisega. head kolleegid, palun ärge minge üle kõneajast, ärge tekitaks, tekitage liigseid raskusi. palun nüüd proua Santos härra president, proua kõrge esindaja. jah, see olukord Venezuelas ähm, šokeerib endiselt veel ka rahvusvahelisi vaatlejaid. me näeme, kuidas seal inimõigusi rikutakse, kuidas õigusriigi põhimõtteid rikutakse, inimeste ähm, olukord muutub aina keerulisemaks, nende igapäevane elu muutub aina keerulisemaks. ja keegi ei saa sellise kohutava olukorra ees silmi sulgeda milline oleks lahendus ähm, kriisist väljumisele? oluline on dialoogi pidamine, rahvusvaheline dialoog. kriis tuleb ikkagi lahendada rahumeelselt. tulemuseks sellele dialoogile peaks olema äh, see, et kõik osapooled toetaksid dialoogi tulemust. me peame ikkagi tagama seda, et institutsioonide vaheline tasakaal tagatakse ning et vajalikud muudatused viiakse sisse. oluline on, et uued valimised oleksid ähm, õiglased, avatud, läbipaistvad ja et need ei oleks manipuleeritud. suur aitäh ja nüüd palun kolleeg Rafaela, üks minut. suur tänu, austatud äh, president, lugupeetud kõrge esindaja, olukord Venezuela, Venezuelas on Ehm, tõesti murettekitav, üle nelja miljoni Venezuela inimese on lahkunud riigist ja see on ehm, peale Süüriat eh, kõige suuremaks rändekriisiks kujunenud. aga me ei täida ise oma kõrgeid eh, moraalseid väärtusi ja kohustusi. Ehm, me ei võta vastu neid, kes otsivad kaitset. ma olen näinud, milliste tagajärgedega tegu on, kui ma käisin Ähm, Hollandi kuningriigi ülemereregioonides. ja me näeme, et äh, sealsed riigid on tohutu väljakutsega silmitsi, võttes vastu ähm, Venezuelast pärit ähm, äh, pagulasi. näiteks äh, kümme protsenti Hollandi ülemere regioonide rahvastikust moodustavad Venezuela pagulased. meil on vaja kasutada ära kõik diplomaatilised vajadused, võimalused ja ka Euroopa Liidu rändefondist me peame kohale saatma ka spetsialistid oma rändeametist selleks, et olukorda leevendada, aitäh. suur aitäh teile. nüüd palun üks minut, äh, härra Ters. suur tänu, proua Mogherini mul on väga hea meel, et me arutame siin järjekordset resolutsiooni, mille oleme välja äh, töötanud ja ma loodan, et see saab ka suure toetuse uues äh, parlamendis. oluline on see, et me näitaksime, milline brutaalne tragöödia leiab aset äh, Venezuelas ja seda juba aastaid. kuid paljud jäävad passiivseks. kahjuks on olukord selline, et just teie kehastate seda passiivset rolli, sellepärast et on olnud võimalusi, kuidas Venezuela rahva mm, probleeme leevendada. oluline on siin arvestada sellega, et tegu ei ole mitte mm, Ähm, poliitikutega, kes ähm, mingit ideoloogiat järgivad, tegu on ikkagi kurjategijate, poliitiliste kurjategijate, keda juhitakse ähm, Havanast ja ka teistest piirkondadest. ning me oleme näinud, et teie mandaadi ajal on sellist tegevust ähm, tolereeritud. Kuuba on siin üks põhisüüdlane, me ei tohi selle silmi sulgeda. ja nende algavate ähm, läbirääkimiste ajal me peame ikkagi võtma no, tugevama läbirääkimispositsiooni, siin on ähvardati sanktsioonide ja ka teiste ähm, meetmetega, sellised meetmed on kindlasti vajalikud. sõna nüüd kolleeg Kulu Kluul, palun. proua Mogherini, tere õhtust! ma sooviksin teilt ühe väga äh, lihtsa küsimuse esitada. hiljuti toimus Venezuelas äh, sõjaväeline pööre, miks te seda hukka ei mõistnud? kas me, kas teie toetate mõningaid äh, sõjaväelisi riigipöördeid või mõningaid sõjaväelisi diktaator, diktaatorlikke režiime, miks? nüüd lõpuks ometigi jõuaks mm, edusammudeni ka mm, kriisi lahendamise osas aga miks me oleme välja töötanud sellise agressiivse ründava resolutsiooni, miks me ei anna sellele dialoogile võimalust? miks me õli tulle heidame? ja veel üks küsimus teile. kui selline olukord tekiks teises äh, riigis, kui inimõigusi selliselt rikutaks, siis näiteks äh, Saudi Araabias kui Saudi Araabias tekiks selline olukord, kus näiteks nagu ka-, Guaido ähm, sugune presidendiks saaks, kas te siis tunnustatakse seda? ei, Sa-, Saudi Araabias olukord on äh, turvatud, aga Venezuelas mitte. suur aitäh, kolleeg Sinčić, palun. suur tänu. ma soovisin sõna selleks, et ähm, olla vastu ähm, militariseerimisele, toetada ähm, patsifistlikku lahendust Venezuela olukorra leevendamiseks. me võime rääkida inimõiguste rikkumisest äh, Venezuelas, aga miks me ei räägi inimõiguste rikkumisest Saudi Araabias? Saudi Araabia valitsus äh, kontrollib samuti naftavarusid, nad võivad teha ükskõik mida me ei räägi seal naiste õiguste rikkumisest või inimõiguste rikkumisest üldisemalt, meil ei ole resolutsiooni selle kohta. milles selline silmakirjalikkus ja kui kaua see veel kestab? ma sooviksin olla ka vastu USA imperialismile ükskõik, kas demokraatlikud või vabariiklased, nad on alati ikkagi järginud väga imperialistlikku poliitikat Kesk-Ameerika riikide osas. see ei ole mitte esimene kord, kus USA sekkub äh, Ladina-Ameerika riikide siseolukorda. me peame hukka mõistma kõik diktaatorlikud režiimid, aga me peame abistama Venezuela rahvast selleks, et nad saavad ikkagi võidelda ise imperialismi vastu. härra Milan Mon, palun, üks minut. Eh, härra president, olukord Venezuelas halveneb iga päevaga. Maduro valitsus, nii nagu ka raport näitab, rikub inimõigusi. ja seda, sellega me olime kursis ja see, et mm, härra Acosta tapeti, Acosta Arevalo kasteti, see näitab veel äh, rohkemgi, et inimõiguste rikkumisega jätkatakse, nii et olukord peab äh, muutuma, poliit- poliitilised ähm, vangid tuleb vabastada, vabad valimised tuleb korraldada. Ähm, Norra egiidi all aset leidnud läbirääkimised Barbadosel peavad kiiresti viima tulemusteni ning Maduro ei tohiks seda ära kasutada lihtsalt venitamiseks, ajaga, aja viivitamiseks, nii nagu ta seda varem on teinud. Euroopa Liit peab siin rohkem sekkuma ja meil on vaja nõukogu poolt samuti otsustavamat sekkumist sellesse tragöödiasse, sellepärast Euroopa Parlament on juba tähelepanu juhtinud selle kallal, et Guaido äh, oleks pidanud äh, presidendina tunnustama juba kuid tagasi ning äh, samuti rahvusvaheline üldsus peab tegema kõik selleks, et ähm, lõpetada see kohutav olukord, mille all kannatavad meie Venezuela vennad. kolleeg Vood, palun Ehm, see majanduslik äh, inimõiguste äh, kriis, poliitiline kriis Venezuelas vajab kiiresti äh, vastust. ÜRO inimõiguste ülemvoliniku aruanne on vägagi murettekitav, sellepärast et annab väga selge ülevaate inimõiguste rikkumisest riigis ning ainus viis, kuidas jõuda välja sellest ummikust, on läbirääkimised. läbirääkimised, mis hõlmaks kõiki ühiskonnarühmi noored, oluline on see, et protsessi kaasataks ka noored naised, sellepärast et nemad on väga oluliseks selleks, et saavutataks kõiki kaasav rahu. oluline on, et läbirääkimised, mida praegu korraldab Norra, aset leiaksid ja meie toetame neid läbirääkimisi ning me oleme vastu igasugustele sõjaväelistele sekkumistele, sellepärast et sõda ei ole lahenduseks. Venezuela lahend, Venezuela kriisi lahendus peab olema rahumeelne, seetõttu ma kutsun üles kõiki osapooli positiivselt ähm, edasi tegutsema selleks, et jõuda rahumeelsete, läbipaistvate, õiglaste valimisteni, mida kontrolliks ja vaatleksid ka rahvusvahelised vaatlejad. ja samuti on, peaks olema Euroopa Liidu poolsete rühmade eesmärgiks see, et vabastataks poliitvangid. suur tänu järgmisena saab sõna ähm, kolleeg Vitanza Carlo Etserist, palun. suur aitäh, lugupeetud Mogherini. nüüd on kätte jõudnud aeg üle vaadata ka teie ametiaeg äh, ja viimased viis aastat, see võib-olla on negatiivne, aga Venezuela puhul tuleb tunnistada, et komisjon on tõsiselt pingutanud. nõukogu mõned kuud tagasi äh, äh, kiitis heaks ka resolutsiooni eh, ning Itaalia soovis ka seda. tegemist on tõepoolest eh, häbiga, aga me teame, et kuus miljonit inimest on väga traagilises olukorras, neli miljonit on lahkunud Venezuelast. tegemist on eh, väga suure hulga põgenikega, aga tegemist ei ole võltspõgenikega, nagu mõningatel muudel juhtudel, vaid päris põgenikega, kellel on tõesti abi vaja ning sellest tulenevalt äh, me näeme, et Norra äh, juhtimisel läbi viidud vahendusprotsess on olnud väga oluline. tahaksin tänada ka Venezuela peapiiskop, kes on äh, väga suure töö ära teinud, teda tahaksin selle eest tänada ning Äh, kes on nõudnud samuti presidendivalimisi, mis peaksid aset leidma võimalikult kiiresti. tegemist on igati mõistlike äh, sõnadega ja me peaksime seda toetama, aitäh. suur tänu ja järgmine kõneleja. ma ei näe küll, et ta oleks siin saalis. ei, ta on siiski siin tagasi, suur tänu. härra Nikola Alavanos, palun, üheks minutiks esimesteks ähm, meetmeteks, ähm, mida ähm, demokraatlikud jõud tegid, oli toetada härra Guaidood äh, presidendina. ja samas see tähendab, et me toetame ka USA sekkumist, aga see tähendab, et me oleme ikkagi vastu ähm, legitiimselt valitud ähm, presidendile, samuti me ei luba sellega ähm, Venezuela rahval äh, oma saatust ise määrata Kreeka kommunistlik partei näitab üles solidaarsust Venezuela rahvaga ja kommunistliku parteiga. suur tänu, härra Leegaba. Yes, thank you. Madam High... suur tänu, kõrge esindaja nagu me teame, kommunismi kurjusel on mitu nägu ning Venezuelas on selleks näoks Nicolas Maduro, kes on selle eelnevalt nii jõuka riigi tükkideks kiskunud. vastavalt IMF-ile on riigi inflatsioonimäär jõuab kümne miljoni protsendini aasta kaks tuhat üheksateist lõpuks ja kodus venezuelalased ähm, nälgivad surnuks ning äh, kui nad lähevad tänavatele, siis Maduro julgeolekujõud äh, tulistavad neid selleks, et ellu jääda. viis miljonit inimest on selle aasta lõpuks ähm, vastavalt ÜRO andmetele riigist põgenenud. Venezuela rahvas on surutud põlvili, kuid mitte alistatud. Juan Guaido on nende legitiimne vahepresident ja meie Euroopa Parlament ja suurem osa liikmesriikidest on tunnustanud teda ka Äh, presidendina, kuid sellegipoolest paljud äh, liikmed ja liikmesriigid ikkagi toetavad Maduro ebaseaduslikku režiimi ning seda tehes nad legitimiseerivad ka Maduro jälestusväärseid kuritegusid Venezuela vapra rahva vastu. seetõttu nad jätavad jälje ajalugu, aga arvatavasti mitte sellise, mida nad lootsid, nii et siis ma olen nõus oma Rahvapartei kolleegidega, et jah, me peame võtma juhtrolli Euroopa Liidu poliitikaga ka Venezuela olukorra lahendamise osas. Maduro tuleb oma kohutavate kuritegude eest vastutusele võtta suur tänu, proua Kempa Peata, palun. suur tänu. me näeme, et olukord Venezuelas eskaleerub, iga päevaga muutub olukord äh, hullemaks. rahvusvaheline üldsus peab äh, tegutsema ja toetama ka opositsioonijõudu, me näeme, et läbirääkimised Barbadosel ähm, ähm, edenevad. aga rahvusvaheline surve oli äh, see, mis pani üldse Maduro läbirääkimiste laua taha. me peame ähm, siin arvestama ka, milline olukord on Venezuelas, neli miljonit on riigist põgenenud, peal, paljud lapsed ja naised äh, kannatavad alatoitamise käes ehm, neli ehm, dollarit ehm, päevas teenivad inimesed ning puudu on ravimitest, toiduainetest. Poola humanitaarorganisatsioon on abistanud Venezuela rahvast ja oluline on siin ka kirikuorganisatsioonide poolt osutatud abi ja Euroopa Liidu roll on äärmiselt tähtis eelkõige just konkreetsete meetmete võtmises ning oluline on just vahetu abi osutamine koha peal. suur tänu ja rohkem kõnelejaid kõnelejate nimekirjas ei ole ja nüüd jõuame vaba mikrofoni vooru juurde. meil on viis minutit aega ja neli kõnelejat. ja alustame proua Bilbao Brandicist suur tänu, härra president, proua Mogherini. ÜRO järeldused olukorra kohta Venezuela kohta näitavad, et äärmiselt oluline on väga kiiresti humanitaarabi osutada, me peame arvestama ka sellega, milline on see kohutav olukord Venezuelas ja ja kui kohutavalt inimõigusi on seal rikutud. meil on olemas nüüd teekaart aga meil on vaja nüüd õiglasi vabu valimisi, mis hõlmaks kõiki osapooli ja mm, rahvusvaheline kontroll eh, peaks tagama selle, et õigusriigi põhimõtteid järgitakse. mis puudutab nüüd pagulasi, alatoitamist, tapetuid, meditsiinilisi probleeme, siis kõik see teeb mm, vajalikuks, et astutaks vastu Ehm, selle režiimi, režiimile ka sanktsioonide näol. aitäh, härra Valsmev. suur tänu, härra president. kui eurooplased tõesti muretseksid Venezuela rahva pärast, siis nad saadaksid sinna toitu ja ravimeid koostöös ehm, Venezuela valitud äh, valitsusega, teile võib-olla ma tore meelde, aga ta on ikkagi valitud ja me peaksime arvestama äh, rahva valikuga. ning me peaksime ka vaatama, kui brutaalne on tegelikult USA poolsed meetmed, see surubki rahva põlvili selle riigi põlvili. meil ei ole vaja sanktsioone. ja sellise sekkumise sihtmärgiks on just kõige haavatumad nii et oleks veel hullem, kui USA sõjavägi sekkuks. ja, ja sellisel juhul see tekitaks venezuelalaste poolt ähm, enesekaitsereaktsiooni, see on kõige hullem majandussõja äh, näide. sellel ei ole mingit õigustust, see, et soovite Guaidot toetada, siis see, äh, siis see tähendab, et me tegelikult toetame paremäärmuslasi ja see, et me teda oleme tunnustanud, see oli suur äh, viga ja kui siin räägitakse rahvusvahelisest õigusest, siis see, see, see tunnustamine oli sajaprotsendiliselt rahvusvahelise õiguse vastu. suur tänu. kolleeg Deliglea. Is... suur tänu, nüüd on ilmselge, et Juan Guaido äh, tunnustamine äh, vahepresidendina äh, suure enamuse poolt selles parlamendis ei olnud mitte ainult illegaalne vastavalt rahvusvahelisele õigusele ja Venezuela inimeste ees, vaid see ka ei toiminud ja need inimesed, kes tulevad siia ja räägivad siin humanitaarkatastroofist ja miljonitest inimestest, kes põgenevad riigist ning samaaegselt äh, nõuavad suunatud meetmeid, rohkem sanktsioone, äh, rohkem äh, jõulist edasiliikumist, siis see ongi põhjus, miks inimesed veelgi rohkem pagula, põgenevad ja see on tõesti silmakirjalikkuse tipp, räägime siin äh, inimõiguste rikkumisest Venezuelas, aga samas sõlmiti leping Brasiiliaga, kus president on samuti väga jõuliselt vastu astunud demokraatlikele jõududele. kui te tõesti muretsete Venezuela rahva pärast, siis miks te ei taga seda, et nende äh, varad, mis on, äh, et nende varad, mis on praegu külmutatud üle maailma, et nad saaksid need tagasi et miks te siis äh, ei tööta koos äh, rahvusvaheliste humanitaarabiorganisatsioonidega selleks, et äh, tagada abi rahvale, et sellised jõulised meetmed ei ole kunagi abi toonud ega ka siinkohal aitäh. aitäh. kolleeg Ulrik Milan. lugupeetud proua Mogherini, resolutsiooni eelnõu on selline, et ma olen küll kuulnud, kuulanud teid väga tähelepanelikult, aga see on ainult täis klišeesid, te räägite kogu aeg sellest, kuidas Euroopa Liidu õigust rikutakse ja nii edasi, aga samas see resolutsioon ainult kajastab praeguse Euroopa Liidu hambutust ja jõuetust ning tuleb öelda, et olukord Venezuelas, nii nagu ka Liibüas, Iraagis ja Iraanis on tegelikult USA väga agressiivse välispoliitika tulemus salateenistus ähm, ja äh, nende sõjavägi on otsinud konflikte kogu maailmas. nii et äh, ja kõige, kõikide nende probleemide põhjuseks on nafta, raha ja seda ei ole mainitud äh, resolutsiooni eelnõus, selle kohta ei ole mitte sõnagi seal. ning seetõttu ma leian, et tegu on väga nõrga resolutsiooniga. suur tänu, viis minutit on läbi ma paluksin, et selle ametiperioodi eh, ajal me jääksime ikkagi viie minuti juurde eh, vaba mikrofoni voorus, eh, nii nagu meie kodukord ette näeb. aga kuna meil on siiski veel üks kõneleja, kes ennem endast teada ei andnud, siis ma annaksin veel ühe kolleegile sõna, aga ikkagi arvestage sellega, et vaatamata Ehm, sellele, kui palju inimesi registreerib ennast vaba mikrofoni vooru, siis ikkagi on meil ette nähtud selleks viis minutit. proua äh, Ferreira, palun. sõna on teil. suur tänu. meil on siin tegu silmakirjalikkusega, demagoogiaga ja iseseisvate riikide olukorda sekkumisse. siin üritatakse süstemaatiliselt riigi sisepoliitilist olukorda destabiliseerida, majanduslikud boikotid ja diplomaatilised boikotid, need on need, mida me toetame, näeme, et Venezuela äh, rahva olukord aga halveneb seetõttu. Euroopa Liit muudab olukorra veelgi keerulisemaks, kui me toetame riigipööret. me peame jah, tagama seda, et toimuks dialoog, mis hõlmab ähm, kõiki Venezuela ühiskonna osapooli ja et äh, arvestataks Venezuela inimeste õigustega, et suur tänu ja nüüd ma annaksin sõna proua kõrgele esindajale Mogherinile selle arutelu lõpuks. aitäh, härra president. ma arvan, et ma ei ole selles täiskogu saalis veel kunagi kedagi soovimas näha teise riigi sõjalist vallutamist, loodetavasti seda enam ei juhtu, see vapustab mind, see šokeerib mind. ma arvan, et me võime olla uhked, et see oli Euroopa Liit, meie töö, kontaktgrupp, koostöö riigi, riikidega piirkonnas, ÜRO-ga, tänu millele me suutsime pidurdada igasuguse mõtlemise sõjalisest eskalatsioonist, mõtlemise sõjalisest eskalatsioonist, mis tuleks riigist väljastpoolt või seestpoolt ja ma olen uhke, et meie olime need koos ÜRO ametitega, humanitaarorganisatsioonidega, selleks, et nad saaksid riiki ja saaksid anda abi rahvale. ma olen uhke, et me oleme olnud ilmselt suurim abiandja Venezuela rahvale. ma loodan, et te ei unusta seda ja ma tõesti loodan. olen veel mõned kuud selle parlamendiga koos, kuid ma tõesti loodan, et teil on nüüd viis aastat aega kujutleda sõjalist äh, invasiooni riiki. Äh, ma loodan, et see, me seda enam ei kuule, et see oleks hea variant, ma loodan, et see oleks kõigile väga keelge, meie Euroopas me teame, mida tähendab sõda. ja meie töö väärtus maailmas ongi meie ajalugu, mis on olnud verine ja mis on meile õpetanud, et sõda ei ole mitte kunagi hea mõte. me jätkame ja ma usun, et siin on küll suur üks, valitseb suur üksmeel, küll mitte täielik, selles osas, et me jätkame tööd just selles suunas. kõigepealt äh, me nõuame rahumeelset lahendust, välistame igasugust sõjalist lahendust, teiseks töötada demokraatliku lahenduse nimel, et toimuksid äh, ennetähtaegsed presidendivalimised koos kõigi tagatistega, et need oleks lõpuks õiglased ja vabad, seda varem ei ole olnud. ja kolmandaks see kaasab, see kaasab dialoogi, diplomaatilist panust, täielikku toetust, mida oleme andnud isegi veel juba enne, kui vahendatud kõnelused äh, Norra poolt algasid. me jätkuvalt toetame neid kõnelusi. me ei ole naiivsed, me teame, et minevikus varasemad, varasemad läbirääkimiskogemused on olnud nii väga rasked ja selged kuid selge perspektiiv, selge formaat, meil on kohustus ja ka ülemkogu on sellel seisukohal. me peame toetama seisukohta, et demokraatlik rahumeelne üleminek poliitiliste vahenditega, diplomaatiliste jõupingutustega on vajalik, see kaasab ka sanktsioone ja ma tahan rõhutada seda väga selgelt. ma loodan, et kõik need, kes siin täiskogu saalis istuvad, teavad vähemalt, millised poliitikad Euroopa Liidul on ja, ja millised ei ole. Euroopa Liidu meetmed ei ole sanktsioonid riigi või rahva vastu. meie meetmed on suunatud isikutele, üksikisikutele, kes vastutavad tõsiste inimõiguste rikkumiste eest. ma tahan, et see oleks väga selgelt siin välja öeldud. ja lõpetuseks humanitaarabi. ma arvan, et me peame <clears throat> jätkuvalt esiteks andma ressursse, viimati kui ma kõnelesin Lukokiga, ÜRO esindajaga, kes vastutab humanitaarabi eest, ta ütles mulle, et hetkel peamine probleem humanitaarabi osas on ressursside puudumine palju rohkem kui ligipääsuprobleemid. nii et meie eurooplastena peame suur, suurendama isegi toetust Venezuela õdedele ja vendadele, meil on nii palju sidemeid, ka perekonnasidemeid, mõned istuvad siin ruumis, et meil on huvi ja kohustus toetada neid inimesi, Venezuela inimesi ja selles ei ole kahtlust, kuid meie kohustus ja vastutus on teha üleskutse ka teistele selleks, nad, et nad suurendaksid humanitaarabi sest kui me üritame saavutada läbipaistvat valimisprotsessi peatselt, siis ei saa me kuidagi ignoreerida tohutuid humanitaarvajadusi ja lõpetuseks peame toetama Michel Bachelet tööd, kaasa arvatud täiendavaid meetmeid, kui liikmesriigid äh, ühehäälselt neid vajalikuks peavad, et me toetaksime tema tööd. jällegi sihistatud meetmetega üksikisikute suhtes vastavalt äh, viimastele aruannetele inimõiguste rikkumiste kohta, mis on väga tõsised. loodetavasti parlament, kui mitte ühehäälselt, siis vähemalt suures osas toetab seda lähenemist. tugev hääl Euroopa Parlamendilt, Euroopa institutsioonidelt on otsustava tähtsusega, kaasa arvatud just äh, Brasiilia, Kolumbia äh, regiooni riikide silmis, Mehhiko samuti, kõik, kes on osalised rahvusvahelises kontaktgrupis, kõik selleks, et Euroopa võiks olla osa aktiivsest lahendusest, tahan veel kord rõhutada, mis on rahumeelne ja demokraatlik, aitäh. suur tänu, proua asepresident Mogherini ja arutelu lõpetuseks sooviksin teavitada sellest, et kuus resolutsiooni eelnõu on esitatud ja hääletus leiab aset neljapäeval ning arutelu selle päevakorrapunkti osas on nüüd lõppenud. ja me jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde ja see on siis ähm, proua komisjoni asepresidendi avaldus olukorra kohta Pärsia lahe piirkonnas ning proua Mogherini, annaksin teile jällegi sõna. aitäh, härra president. Pärsia lahe piirkond on uskumatult lähedal Euroopale, osa meie regioonist ja julgeoleku olukord seal on tihedalt seotud meie enda julgeolekuga olen alati öelnud, et Iraani tuumaleppe säilitamine on meie jaoks eelkõige Euroopa ja ülemaailmne julgeolekuhuvi ja see on selge täna. me ei taha näha, me ei taha näha ähm, sõjalist eskaleerumist meie enda piirkonnas ega mitte tuumarelvastumist piirkonnas, kus on juba nii palju pingeid. läbi aastate oleme alati öelnud, ilma tuumakokkuleppeta olukord Lähis-Idas, mis on juba piisavalt keerukas, muutuks veelgi keerukamaks palju,, palju-palju keerukamaks kui praegu oleme seda alati öelnud ja nüüd tundub, et konsensus on kasvamas selles osas. isegi need, kes olid skeptilised või väga skeptilised tuumaleppe osas, mõistavad täna, et olukord oleks palju hullem ilma selleta. ja seda olen kuulnud kõikides oma kõnelustes, eriti regionaalsete juhtidega Pärsia lahe piirkonnas. praegused pinged olid kõikide liidrite äh, peades Iraagi, kellega kohtusin äh, eelmisel laupäeval, arutasime, kuidas võidelda eskaleerumisega, kuidas toetada algatusi, mis tulevad regioonist, selleks, et meil oleks äh, esialgne mõistmine ja usaldus peamiste osapoolte vahel. keegi ei ütle, et ta tahab sõda, keegi ei ütle, et sõda on kellegi kavatsus piirkonnas, keegi seda nii ei ütle, kuskil mujal ka mitte, aga probleem on selles, et eriti sellises piirkonnas võivad juhtuda valearvestused ja see võib viia äärmiselt ohtlike konfliktide spiraalideni. seepärast me kutsume kõiki osapooli üles vaoshoitusele maksimaalselt ja mõtle- ja ratsionaalsele mõtlemisele. seepärast oleme teinud kõik selleks, et päästa tuumalepe alates sellest, kui ühepoolsed Ameerika Ühendriigid äh, sellest äh, loobusid, meil oli arutelu kahekümne kaheksa välisministriga, eile välisministrite nõukogu oli ja kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki kinnitasid, et meie ühine kavatsus on teha kõik, mis on meie võimuses kollektiivselt selleks, et äh, säästa säilitada tuumakokkulepe e, ka praeguses äärmiselt keeruliselt olukorras. meil on, see on meie huvi, see on meie vastutus. olukord ei ole vist kunagi olnud nii keerukas kui täna. neliteist kuud pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid äh, lahkusid leppest, on Iraan teatanud, et ta järk-järguliselt vähendab oma nõuete täitmist. rahvusvaheline aatomienergia agentuur on see, kes mõõdab Iraani nõuetest täitmist vastavalt leppele, on kinnitanud, olles aastaid kinnitanud, et Iraan on täielikult nõuteid täitnud, et nüüd Iraan on suurendanud, on oma madalrikastatud uraani varusid ja seda ja ületades ühistegevuskava. see ei vasta kokkuleppele Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriigi välisministritega võtsime see väga selge avalduse vastu, nõudes Iraanilt täielikku täitmist ja siin ma tahan rõhutada, et Iraan leppest kuni paari päeva taguse ajani on, Iraan alati nõudeid täitnud. kuid see kõik on ümberpööratav ja see ei näita, et Iraanil on kavatsus üheselt oma tuumaprogrammi juurde tagasi pöörduda, kuid samas ma rõhutan, mida kauem Iraan seda teed läheb, seda raskem tehniliselt saab olema tagasi pöörduda. meie taotlus Iraanile on väga selge, täielikult täita äh, tuumaleppelt, nagu olete seda teinud seni. minge selle juurde palun tagasi, see on meie huvides, see on iraanlaste huvides, need on kollektiivsed ühised huvid ja samad huvid olid ka selle põhjuse taga, miks see kokkulepe sõlmiti. me tea-, tegime seda, sest me teadsime, et see on meie kõigi ühine huvi ja meie ühise kollektiivse julgeoleku huvides maailmas. Euroopa Liiduna, liikmesriikidena oleme tõustanud tööd selleks, et äh, üritada leevendada tagajärgi, mis on Ameerika Ühendriikide ühepoolsel otsusel taaskehtestada sanktsioonid Iraanile. juuni lõpus Viinis äh, kutsusime uuesti ühiskomisjoni kohtumise kokku, see on organ, mis jälgib, kuidas kokkulepet äh, rakendatakse, meie oleme selle eesistuja. Prantsusmaa, Saksamaa, Ühendkuningriik, Hiina. meil oli raske, kuid konstruktiivne vestlus ja meil õnnestus <clears throat> jääda mõtte juurde, et kõik pooled peavad tegelikult rakendama kokkulepet Viinis sellel öisel kok-, kohtumisel otsustasime ka, et eksperdid tulevad taas kokku, et hakata arutama rakendamise teemasid, kuidas madalrikastatud uraani ekspordi teemat äh, käsitleda, see on muutunud väga keeruliseks pärast USA sanktsioone. ja samal päeval, kui kohtusime Viinis, Prantsusmaa, Saksamaa, Ühendkuningriigid teatasid, et instrumendid kaubavahetuseks Iraaniga on nüüd äh, tegevus valmis, mille kallal oli kuid töötatud Euroopa Liit ja minu äh, kaastöötajad on, on seda protsessi toetanud. nüüd see instrument on valmis ja esimesed tehingud on ka juba teostamisel. samal päeval seitse liikmesriiki teatasid, et nad on valmis mehhanismiga ühinema ja eile Välisasjade Nõukogus rohkem liikmesriike veel teatasid, et nad kaaluvad võimalust ühineda Instexiga. me oleme ka Euroopa Liidu väliste riikidega kõnelusi pidanud, kes võiksid ühineda. tuumaleppe säilitamine Iraaniga ei ole ainult Euroopa Liidu huvides, paljud teised maailmas jagavad meie muresid, eelkõige mis puudutab äh, võidurelvastumist regioonis ja eriti tuumavõidurelvastumist. see ei ole niisiis mitte ainult meie huvi ja vastutus, aga see on ka ühine vastutus kõikide jaoks maailmas ja ma tuletaksin meelde meile endile veel kord, see ei ole kahepoolne või isegi mitte ainult mitmepoolne kokkulepe, see on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon, ehk siis meil on ülemaailmne vastutus selleks, et seda säilitada ja tagada tema täielik rakendamine. omalt poolt Euroopa Liiduna, eurooplastena teeme kõik selleks. me ei ole kunagi arvanud, et see võiks olla lihtne. ja üldse lihtne, see tõesti lihtne ei ole. aga mida me üritame saavutada, on nii tähtis ja enneolematu. et ma olen kindel, et kui see sõltuks meist, siis esiteks see tuuma, et kui meid ei oleks olnud, seda poleks täna, seda lepet poleks üldse olnud ja, ja poleks olukord selline, nagu ta on täna. vastasel korral oleks piirkond ainult ohtlikum, rohkem oleks pingeid ja hiljutised äh, sündmused on tõestanud, et meil oli õigus, kuid meie eesmärk ei ole mitte see, et meil oleks õigus, meie eesmärk on üritada panna asjad tööle paremini ja panna liikuma positiivses suunas keegi ei tohiks alahinnata täna, äh, mis oht sellel eskaleerumisel on meile kõikidele, Lähis-Idale, Euroopale, maailmale, nii et meie ühishuvides on teha kõik, mida suudame, selleks, et seda stsenaariumi ära hoida, nii et meie valik Euroopas ja me oleme siin ühtsed, on väga selge. me jätkuvalt teeme kõik, mida suudame selleks, et tuumalepet päästa. oleme mõistuse hääleks ka edasi ja teeme seda meie enda julgeoleku, rahu huvides, sest me teame, et kui tekib probleem, siis kommunikatsioonikanalid ja koostöökanalid peavad jääma avatuks ja diplomaatiline probleemide lahendamise viis uh,. suur tänu, meie esimeseks sõnavõtjaks on proua Mihhail Šoidrova Děkuji, vážená paní vysoká představitelko, kolegi. suur tänu. lugupeetud kolleegid, kõrge esindaja, suur tänu teie sõnavõtu eest. Te rääkisite praegusest olukorrast Pärsia lahe piirkonnas. see on muutunud järjest problemaatilisemaks. selleks, selles, sellest on saamas maailma nevralgiline keskus Iraani suutlikkus Hormusi väina äh, blokeerida on suureks ohuks Euroopale, Euroopa majandusele. julgeolekunõukogu liikmed peavad tegema kõik, mis võimalik selleks, et ära hoida olukorra eskaleerumist. lugupeetud kõrge esindaja Te rääkisite olukorrast, rääkisite selle, sellest, millised kõnelused on käimas, Euroopa Liit peab olema ühtne. me peame äh, saavutama selle, et Iraan jääb tuumaleppe juurde isegi pärast USA lahkumist ja sanktsioone. me ei soovi, et tuleks uued sanktsioonid, me tahame, Iraan täidaks kokkulepet, aitäh. härra Pitsula Tõnino, palun suur tänu, president, kõrge esindaja. tuumakokkulepe on tõesti suur diplomaatiline saavutus, aastaid läbirääkimisi kuluks selle sõlmimiseks tohutu saavutus Transatlantilise Liidu poolt, kuid äh, Ameerika administratsioon on selle tühistanud ja selles, et meie saavutusi ähm, lõhutakse, see seatakse küsimärgu, küsimärgi alla mitmepoolne süsteem on nüüd saanud tavaks. Äh, kokkulepe on äh, võtmeks rahvusvahelisele rahule. see on rahvusvahelise kogukonna, Euroopa Liidu, USA, Iraani ühine teema, selleks peame tegema kõik selleks, et seda lepet säilitada, tuleb võtta kõik see, meetmed selleks, et äh, tagada majanduslikud boonused, kuid samas, et iraanlased täielikult kinni peaksid, peaksid oma kohustustest, eskaleerumine pingetes on on väga kahjulikult mõju, mõjutanud juba praegu ebastabiilset olukorda. Euroopa Liitu peame ühtseks, me peame näitama selget austust rahvusvahelise õiguse vastu. suur tänu, härra kolleeg Natalja Luasoo, palun. suur tänu, härra president, kõrge esindaja. Euroopa Liit etendas väga olulist rolli Viini kokkuleppe sõlmimisel pärast Ameerika Ühendriikide lahkumist tuumaleppest on Euroopa Liidu vastutus veelgi suurem selleks, et säilitada seda väga olulist aspekti ülemaailmses äh, arhitektuuris olukord on väga murettekitav, Ameerika Ühendriigi sanktsioonid on ühepoolsed ja ekstraterritoriaalsed Iraan on ületanud piirid, mis olid talle seotud äh, rikastamise ja ladustamise osas. Pärsia lahes on väga murettekitav pingete kasv, seega on väga kiire. meil on suurenev ri-, konfliktioht, meie kodanikud ja meie ettevõtted on ohus. ja milliseid konkreetseid meetmeid pakute te nüüd selleks, et toimuks äh, deeskaleerumine ja millised on teie ettepanekud selleks, et Instex võiks hakata täielikult toimima, kutsudes äh, teisi liikmesriike üles ühinema, aitäh. proua Hanna Neumann, palun. lugupeetud kõrge esindaja, head kolleegid. Iraani tuumakokkulepe oli ühinenud Euroopa Liidu edulooks ning äh, ka teie, proua Mogherini, osalesite selles läbirääkimiste protsessis. aga nüüd on see kokkulepe sattunud ohtu, seda seetõttu, et äh, vastutustundetu Ameerika Ühendriikide president õõnestab seda. Iraani režiim on samuti Äh, süüdi sellepärast, et nad keelduvad lõpetamast uraani rikastamist. kuid samuti on ohus see kokkulepe sellepärast, et Euroopa Liidu poliitika ei ole piisavalt tugev, et vastukaaluks olla. hiljutised sündmused Pärsia lahel, mida me arutame nüüd, näitavad, kuidas ainult üks säde äh, võib äh, põhjustada täieliku eskaleerumise äh, me peame aga tegema kõik selleks, et olukord ei lähe enam hullemaks piirkonnas, mida on juba niigi sõjad laastanud. meie rohelistena tervitame eile Välisasjade Nõukogus vastu võetud otsus, eh, millega tahetakse leida lahendus. jah, tõepoolest, eh, Iraan ja Ameerika Ühendriigid peavad läbi rääkima, aga ma tahaksin, et ka Euroopa Liit eh, toetaks regionaalset konverentsi, kus seda küsimust arutatakse seal on kohal kõik regionaalsed äh, osapooled, kes üritavad leida püsivat lahendust, kuid äh, üks asi peab olema selge. seda on võimalik saavutada ainult siis, kui äh, samuti leitakse lahendus inimõiguste rikkumistele, me peame rääkima samuti